Iljana Rodriguez raport Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine Euroopa Liidus. proua raportöör, sõna on teil neljaks minutiks. Eh, suur tänu, juhataja. kõigepealt eh, tahaksin ma tänada kõiki neid, kes eh, oma panuse andsid selle raporti, raporti sündimisse. väga oluline oli jõuda sellele Äh, kompromissile, mis meie ees täna on, see oligi meie tegevuse põhieesmärk. ja väga oluline äh, oli meie äh, töö puhul ka see, et tütarlapsed, noored naised meie töö keskmes olid. nii saame tagada, et tütarlastel on tulev, tulevikus hariduses suuremad õigused, olukord on tõesti paranenud võrreldes aastakümnete taguse ajaga ja asjad paranevad veelgi, aga arengud on olnud väga aeglased. ka siinsamas Euroopa institutsioonides ning miljonid naised tajuvad igapäevaselt, et nende vastu diskrimineeritakse. meie püüame siin äh, raportis äh, kriitiliselt Äh, läheneda äh, nii, et äh, unustatakse igasugused stereotüübid ning alustatakse tööd juba väga varasest east. noored inimesed, kes on haritud, saavad muuta ühiskondade alustalasid ja seetõttu ei pea me mitte kartma. rahvusvahelise naistepäeva puhul tõstatasime me selle teema ning see oli ka meie arutelude keskmeks haridusinstitutsioonid on need, äh, mis suudavad äh, kõige paremini äh, demokraatlikke arenguid mõjutada läbi hariduse. samal ajal on ka selliseid koolikultuure, kus võrdõiguslikkus ei ole Euroopas eesmärgiks omaette, aga võrdõiguslikkus ja sooline võrdsus peab olema kõikides õppekavades kaasatud Äh, on äh, tüdrukuid, äh, noori naisi, kelle suhtes endiselt diskrimineeritakse tänases Euroopas, aga meil on vaja revolutsiooni, vendlust, soolist võrdsust ja seetõttu oleme siin ette pannud kaks eesmärgi. esiteks, me toetame naisi läbi hariduse, teiseks meil on olemas Istanbuli konventsioon, eh, mille aluseks eh, ongi haridus ja soolise võrdõiguslikkuse suurendamine läbi hariduse. Eh, me räägime siin raportis eelkõige sellest, et sooline võrdsus peavad, peab olema kaasatud õppekavadesse ja koolitusse, samuti see, et nendesse teemadesse investeeritakse, et noored naised ja tütarlapsed oleksid kaasatud Äh, teadus- ja arendustegevusse ning et nad oleksid äh, majanduslikult sõltumatud. Äh, need olid eesmärgid, mille osas me kokku leppisime, hoolimata sellest, et ideoloogilised erisused meie vahel olid. me peame olema sallivad ja käesolevas raportis ütleme megi välja, et ei tohi olla ühtegi domineerivat jõudu, me peame tagama, et äh, tüdrukud ja noored naised äh, saavad samasugused õigused reaalsused, nagu äh, noormeestel ja meestel on. muidu soolist võrdõiguslikkust ei ole. igal juhul kuulub selle teemavaldkonna alla ka pöördumine noormeeste ja meeste puhul, poole, sellepärast et ilma nendeta soolist võrdõiguslikkust ei ole Äh, me elame täna maailmas, kus äh, tüdrukuid tapetakse lihtsalt sellepärast, et nad on tüdrukud. Äh, loodetavasti meie raport toetab tütarlapsi, kes, kellest sirguvad naised. meie raportööri, raporti eesmärk on tütarlaste mõjuvõimu Euroopas suurendada. suur tänu! nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni, ütleb juhataja ja sõna saab äh, proua Peeter. üheks minutiks. Äh, suur tänu. Äh, käesoleva raporti eesmärk on äh, perekuvandit äh, äh, pea peale pöörata ja ma ei toeta seda raportit alguses jääb mulje, et äh, tahetakse parendada tütarlastele ligipääsu haridusele, aga nende suurte pealkirjade all äh, on peidus hoopis midagi muud. Äh, raport läheb nii kaugele, et ütleb lausa, et õppekavades peab ka seksuaalharidust suurendama ja see puutub ju liikmesriikide pädevusse Eh, samuti rikub see neid konventsioone, mis eh, sätestavad seda, et eh, inimeste enda perekond, nende vanemad peavad olema nende esimeseks suunajaks ja õpetajaks. sellel raportil ei ole seotust haridusega, vaid selle eesmärk on meie ühiskondade peremudeleid muuta ja sellepärast ei toeta ma ka seda raportit suur tänu, järgnevalt saab sõna eh, Ricardo Santos. suur tänu, juhataja. Euroopa Liidul on ülesanne eh, võimaluste võrdsust tagada kõigile, kõikidel lastel peab olema õigus eh, koolikohale, mis on tasuta, sõltumatu ning see tähendab, et on vaja tagada ka soolist võrdsust me peame äh, holistiliselt lähenema sellele probleemile, äh, mis äh, on sätestatud ka niimoodi käesolevas raportis. oluline on parendada haridust nii, et sooline võrdõiguslikkus oleks tagatud ning vastavad tõkked ühiskonnas eemalduvad seega. Euroopa Liidul on võimalik ära kasutada olemasolevaid instrumente meil on vaja rohkem tolerantsust äh, ja solidaarsust, äh, sest ainult nii on võimalik äh, ühiskondlikke edusamme võimaldada. ja seetõttu tunnustan ma kolleeg Rodriguez'e algatust. suur tänu. järgnevalt saab sõna kolleeg Marjas, palun suur tänu, juhataja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine hariduse abil Euroopa Liidus on tähtis sellepärast, et tagada võrdsust sugude vahel. kõik liikmesriigid peavad sellesse panustama, nii et sooline võrdõiguslikkus oleks tagatud ning et sood oleksid tõeliselt võrdsed ja saaksid osaleda majanduse ja muude hüvede jagamisel. samuti on vaja Äh, võidelda äh, naiste diskrimineerimise vastu ja oluline on see ka, et diskrimineerimine lõpeks tööturu, turgudel. kõikides programmides äh, peaks olema see ka kaasatud õppekavasid läbivalt. oluline on siin Äh, loomulikult äh, kasvatuse rolli rõhutada, aga loomulikult on vaja võidelda ka stereotüüpide vastu, mis endiselt on domineerivad, sest ainult niimoodi on võimalik äh, ühiskonda tõeliselt muuta. suur tänu. järgnevalt kolleeg Mara Kall, palun. suur tänu, juhataja väga hea dialoog ja koostöö oli ning äh, seetõttu on äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon ja kultuurikomisjon väga hea tulemusega äh, valmis saanud. me oleme väga õigel teel, õiges suunas liikumas, see tee kunagi ei lõpe õppe, aga haridus ja emantsipatsioon on väga olulised teemad, mille kallal edasi töötada. daamid ja härrad, kui te tahate, et see raport oleks edukas, siis peavad kõik seda raportit ka toetama. Äh, vastasel juhul ei jõua me kusagile. Äh, ma ei tahtnud absoluutselt isegi sõna võtta, ütleb kõneleja, aga ma kuulen, et inimesed räägivad agressiivselt selles osas, et äh, perede pilt püütakse Euroopas pea peale keerata. ei ole nii. see raport näitab tegelikult, kuivõrd akuutselt on vaja meil jõuda selleni, et sugud et võrdõiguslikkus oleks tõeliselt tagatud, et igasuguste eelarvamuste vastu võideldakse ja nii edasi. seetõttu ma väga sõnaselgelt toetan siin raportööri lähenemist ja tööd, võrdsust on vaja, aga võrdsust tähendab ka mitmekesisuse osas nii et inimestel on õigus tulevikule ja õigus olla võrdsed järgnevalt saab sõna proua Zaborska, palun. Äh, juhataja, äh, volinik, ma ei toeta seda, et äh, ideoloogiliselt sekkutakse sellesse, kuidas vanemad peavad oma lapsi kasvatama ja ka sellesse, mida liikmesriigid peavad tegema omades riikides väga palju räägitakse soolisest võrdõiguslikkusest eh, erinevates resolutsioonides, eh, samuti nõutakse Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga. Eh, minu arust oleks see aluslepingute vastane. Istanbuli konventsioon nõuab õigusaktide vastuvõtmist kriminaalõiguse alusel ning ka õigusakte, mis puudutavad haridust. Euroopa Liidul aga ei ole vastavat pädevust. Euroopa Kohus on juba oma otsuse langetanud kui ta minevikus on kinnitanud, et Euroopa Liidu liitumine Euroopa eh, põhivabaduste ja inimõiguste kaitsmise konventsiooniga ei ole aluslepingute kohane. Eh, seetõttu ja erinevatel teistel põhjustel ma seda raportit ei toeta, aitäh. suur tänu. järgnevalt saab sõna eh, Preslav Skripek suur tänu. austatud äh, juhataja, ka mina äh, ei täna proua Rodriguez selle raporti eest. Euroopa Liit on suur paljususe demokraatia ja erinevuste toetaja. Äh, me küsime samas, kus kohas see demokraatia on. me näeme, et Euroopa Liidu pädevutest püütakse üle minna ning lähimuspõhimõtet ei peeta millekski mina ei ole selle poolt, et äh, soo põhine poliitika peaks olema sunnitud meie ühiskondadesse ja õppekavadesse. Euroopa kodanikud on öelnud äh, Prantsusmaa, Slovakkias, Itaalias, Horvaatias ei äh, sellistele lähenemistele, me peame kodanike häält kuulda võtma ja ma kutsun üles raportööri, et need õigused mis Euroopa aluslepingutest tulevad, tuleb, neist tuleb kinni pidada. Ferreira ja Rodriguez'e raportid näitavad, et neid põhialuseid ähm, ei peeta silmas. Äh, liikmesriikide suveräänsust tuleb austada, aitäh. Äh, palun, härra Kerik, üheks minutiks. suur tänu, juhataja. Äh, vasakpoolsetelt suur show siin näha Eh, soolise võrdõiguslikkuse teemal, mina selle vastu hääletan. Eh, see eh, raport sõidab üle üheksakümne protsendi ulatuses subsidiaarsuspõhimõttest, haridusküsimused ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja Euroopa Liit ei tohi sekkuda näiteks sellesse, kuidas anda oma lastele seksuaalkasvatust seksuaalvähemused peaksid õpetama selliseid tunde Äh, mulle tundub, et äh, oluline on see, et äh, inimesed räägiksid ise oma lastele, milles seisneb perekond ja soolise võrdõiguslikkuse küsimus ei ole mitte number üks siin kui me aga räägime tütarlaste harimisest, siis eh, see teema ei ole siin üldse mitte akuutne. Eh, Euroopa ees on niivõrd palju väljakutseid. Eh, viimane asi, mida me vajame, on Euroopa Liidu seksuaalõpetus algkooli osas. nii et me ei saa algatusraportitega lihtsalt käia pinda pidevalt siin. aitäh! suur tänu! Äh, kolleeg Kirge. Teie oletegi viimane kõneleja, ütleb juhataja. aga äh, lõpetuseks äh, annaksin ma komisjoni nimel sõna volinik Navratšitšile, palun. aitäh, komisjon tervitab seda raportit tütarlaste mõjuvõime suurendamiseks. tarvis on äh, tekitada noortes äh, arusaamist äh, soolisest võõrdõiguslikkusest ja sugulisest vägivallast juba varajast east alates. komisjon näeb parlamendi raportit oma töö kontekstis teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest on hariduse küsimus. naiste osalus tertsiaalses hariduses on kasvanud peaaegu kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest Euroopa Liidus on naised. naiste osalemine varem meeste poolt domineeritud valdkondades on ka oluliselt suurem. aga viimaste aastate edasiminekutele vaatamata on sooline ebavõrdsus Euroopa haridussüsteemides, näiteks kuigi naised äh, omandavad äh, tõenäolisemalt kõrghariduse, on nad alaasindatud teaduses, matemaatikas ja inseneeri, inseneriteadustes ja teadusuuringutes. naised ei liigu edasi tööturul vastavuses oma haridustasemega, kuigi on äh, rohkem ülikooliharidusega naisi, on siiski rohkem mehi tööl Äh, ja on ka õpetajad elukutses ebatasakaal. koolid, koole, ülikoole ja õpetajaid harva hinnatakse soolise võrdõiguslikkuse tegevuse vaatnurgast soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on ära mainitud mitmetes koostööprojektides liikmesriikidega. viimastel, eelmises märtsis ähm, otsuseid haridusministrid Pariisis ja võtsid vastu Pariisi deklaratsiooni kodakondsuse ja ühiste äh, sallivuse väärtuste teemal sooline võrdõiguslikkus oli üks peamisi Euroopa Liidu väärtusi, mida ministrid lubasid tugevdada. soolise võrdõiguslikkuse mõõdet on mainitud ka Rasmus pluss äh, programmis. komisjon jagab seisukohta, et sooline võrdõiguslikkus peab minema kaugemale poliitilistest kavatsustest ja muutuma reaalsuseks komisjon tervitab ka rõhuasetust õpetajatele. õpetajate suhtumine ja õpetajakoolitajate suhtumine on olulised muutuste läbiviimisel. ja äh, on paika pandud ka uued äh, prioriteedid äh, koostöös liikmesriikidega. kiirem edasiminek on võimalik ei piisa sellest, et me lihtsalt tuvastame väljakutsed, vaid on tarvis konkreetseid samme. tarvis on piisavaid ressursse, tugineda konkreetsetele tõenditele, seada konkreetsed eesmärgid ja edasiminekut ka kontrollida. suur aitäh! suur tänu, volinik